Euroopa Rahvapartei ja EFD eh, on esitanud eh, mulle ka mõningad muudatusettepanekud, eh, mis puudutavad komisjonide uusi liikmeid ja see uute liikmete nimekiri esitatakse ka protokollis ja kui protokolli vastuvõtmise hetkeks vastuväiteid esitatud ei ole, siis need on ka kinnitatud. ja meenutan teile, et kolmapäeval vastavalt artikli seitse